Il Presidente. Cesa. Buongiorno kolleeg ja e kolleegi. tere hommikust, kallid kolleegid. esimene päevakorrapunkt on proua Kinga Kaali raport, mis puudutab põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus Äh, pärast Lissaboni lepingu jõustumist. ja nüüd ma annangi sõna proua Kaalile neljaks minutiks sissejuhatuseks. ma tänan, proua härra eesistuja